palju öeldud. aitäh! alustuseks soovin tänada meie komisjoni liikmeid selle maratonsessiooni eest. Teid äh, on kirjeldatud kui kogenud äh, teadlikke liikmeid ja volinikukandidaat, ilmselt olete nõus, et äh, viiest kuulamisest, millega selle komisjoni liikmed suu-, seotud on, on teie valdkond just meie tuum teema ja need sellised teemad nagu andmete säilitamine, legaalne ränne ja nii edasi, ma arvan, et parlamendi liikmed on välja toonud just võtmeküsimused siin. nii et te olete väga õiglase küsitluse eh, ette tulnud. nii et aitäh komisjoni liikmetele. teiseks eh, aitäh teie hea ettevalmistuse eest. ma ei hakka siin eh, mingisugust ennetavaid järeldusi tegema selle kohta, kuidas, mida te olete teinud, sest et koordinaatorid siin komisjonis peavad äh, selle paika panema, selle meie komisjonipoolse hinnangu, nad teevad seda täna kella viiest, aga märgiksin ära paar asja, mida te täna siin ütlesite. Te võtsite endale kohustuse üle vaadata seadusliku rände instrumendid ning äh, horisontaalsete seadusandluste eelnõu äh,, kirjalikku analüüsi, mis on tehtud äh, andmete säilitamise kohtuotsuse kohta, kui kolleegid kuulavad, äh, siis hea oli see, et te olite ettevalmistatud Äh, te rääkisite uuendatud PNR ettepanekust, mis on täielikult vastavuses andmekaitsepaketiga, algatusest tugevdada Frontexit. täna te vastasite mõnedele võtmeettepanekutele, mille parlamendiliikmed on teinud, aga meie omalt poolt peame hindama seda, mida me sellest arvame ja peame hindama seda, kas te olete pädev, hindama seda, mida te täna siin rääkisite, me teeme seda täna kella viiest, loomulikult on, oli ka palju muid küsimusi, millele võib-olla vastust ei ole veel, aga tegeleme selle kõigega täna õhtupoolikul ja siis äh, kontakteerume teiega uuesti. aitäh, kolleegid, teie tähelepanu eest täna. nüüd äh, palun, et volinikukandidaat teeks lõppsõnavõtu äh, kolmeminutilise. kui te teete selle viie minutiga, siis on oht, et te kaotate selle toetuse, mille te varem meie poolt saite, see on lihtsalt selline väike vihje minu poolt teile aga äh, jah, kui te tahate tervet viite minutit kasutada, siis see loomulikult sõltub teist, aga ehk saaksite hakkama kolme minutiga, sest et me oleme kõik päris väsinud. aitäh tähelepanu eest, täna kolleegid ja härra volinikukandidaat, teil on sõna lõppmärkusteks. Uh, aitäh, härra esimees. lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin ma tänada teid selle tõesti väga huvitava ja hea diskussiooni eest, milles me kõik täna osalesime. Te valgustasite, heitsite valgust minu mõtetele nende väga delikaatsete teemade suhtes. ma lahkun siit saalist äh, inspireeritumana äh, veel äh, rohkem äh, täis indu täita oma kohustusi äh, kui mind valitakse Euroopa Komisjoni äh, liikmeks migratsiooni ja äh, varjupaiga küsimustes, siis ma kasutan oma poliitilist mõju kolmes tegevusvaldkonnas. kõigepealt tagan selle, et Euroopa Liit, nagu te ütlete, võtab vastu tervikliku globaalse ja tõhusa migratsioonipoliitika, mis põhineb solidaarsuse põhimõtetel ja proportsionaalsusel samuti äh, ka vastutustundel. teiseks, tegeleda kriitiliste julgeolekuohtudega, mis puudutab uusi väljakutseid ja probleeme ning pidades alati kinni fundamentaalsetest äh, õigustest ning kohustusest tagada turvalisem keskkond kõigi meie kodanike jaoks ning lõpuks jätkata Euroopa poliitika arendamist siseasjade ja migratsiooni vallas tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga ning olles ausas, avatud ja pidevas dialoogis teiega. töötada tihedalt käsi ees teiega, läbipaistvuses ja vastastiku usaldusega suuren-, suur tänu teile tähelepanu eest! Thank you. Thank you. Thank you, Commissioner Designate, you took my advice and the hearing. aitäh, äh, volinikukandidaat, te võtsite mu nõu kuulda ja kohtumine on nüüd lõppenud.